tuleme nüüd päevakorra juurde. meil tuleb päevakord äh, kinnitada ja esimeste konverents vastavalt saja kolmekümnenda seitsmenda kodukorra artikli järgi anti meile uus kodukorra projekt ja mul ei ole tehtud ühtegi taotlust selle muutmise kohta. sellega on meie töökava kinnitatud, aitäh. Läheme nüüd härra Marinescu raporti juurde, mis on Euroopa Investeerimispanga kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta